järgmine punkt meie päevakorras on Filipiinid. ja nagu ikka, paluksin selle resolutsiooni autoritel äh, sõna härra Tšedovski. suur tänu, ma arvan, et ei ole mitte mingit mõtet hakata rääkima uuesti sellest, äh, mis Filipiinidel toimub. ma arvan, et kõik teavad, mis seal toimub, üha rohkem toimub seal hukkamisi, äh, seda siis nii-öelda uimastisõja raames, rikutakse inimõigusi, vahistatakse äh, näiteks, vahistatakse inimesi nagu senaator Leila de Lima, kõik meediakanalid on sellest kirjutanud. Euroopa Liit nõuab äh, proua de Lima vabastamist ja õiglase kohtuprotsessi korraldamist. ka rahvusvaheline kriminaalkohus on alustanud ametlikult äh, uurimist selles osas, mis Filipiinidel toimub. Filipiinide president äh, Äh, president on väga kahtlasi asju ka naiste kohta öelnud. Äh, meile valmistab muret see, kuidas siin inimesi hirmutatakse, äh, kuidas talunikke taga kiusatakse, kuidas inimõigustest kinni ei peeta daamid ja härrad, me oleme paljude mõrvade tunnistajaks Filipiinidele ja just sellepärast me valmistasimegi ette Filipiinide kohta resolutsiooni, millega me nõuame Filipiini ametivõimudelt, et nad selle küsimusega tõsiselt tegeleksid ja pingutaksid selleks, et olukorda muuta. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Niina Kell suur tänu, lugupeetud juhataja, kui meie koda võttis Filipiinide kohta viimane eelmine kord märtsikuus eelmisel aastal oma sõna oli hukkunud ähm, seitse tuhat inimest. president äh, Duterte külmaverelises uimastisõjas. ja nüüd aasta on möödunud, nüüd on juba kaksteist tuhat hukkunut. kui palju inimesi peab veel hukkuma? Need, kes äh, kritiseerivad Duterte režiimi, kannatavad tagakiusamise, piinamise või vahistamise all. see on aktivistide, ajakirjanike ning põlisrahvaste saatus äh, Filipiinidel. või nad lihtsalt keelustat-, keelatakse neil riiki siseneda nagu juhtus kolleeg, kolleegiga, kes on äh, Euroopa Sotsiaaldemokraatide äh, erakonna äh, asepeasekretär, kes ei saanud Filipiinidesse tulla, sellepärast et oma teel parteikongressile, sellepärast et ta oli kritiseerinud Filipiinide olukorda. aga see ei ole ainult minu erakonna probleem. see tähendab seda, et paljud ametnikud ei, ei tulevikus võivad sattuda olukorda, kus nad ei saa Filipiinidele minna. rahvusvahelise kriminaalse, kriminaalkohtu otsus ja uurimise algatamine näitab, et see sõda ei saa niiviisi jätkuda, tegelikult ei saa enam jätkata asjadega nii, nagu tavaliselt. meil on äh, rahvusvaheline tariifsete soodustuse süsteem GS, GPS pluss, nüüd me peame ka omalt poolt teistes valdkondades tegutsema. Charles Tänak, lugupeetud juhataja, äh, aasta aega on möödas meie viimasest resolutsioonist Filipiinide kohta, olukord on paraku Äh, sama hull nagu varem. selline äh, ise hakanud äh, president Duterte jätkab oma uimasti seda oma kampaaniat, mille käigus on äh, siiani hinnanguliselt hukkunud kaksteist tuhat inimest, paljud nendest noorukid see lugu jõuab pealgi- pe,, pealkirjadesse ja lisaks sellele ähm, kiusatakse taga vähemusi, põlisrahvaid ja ähm, samuti andis, andsid Filipiinid teada, et nad äh, astuvad Rooma statuudist tagasi, rahvusvaheline kriminaalkohus tunneb tõsist muret, see sobib suurepäraselt teiste diktaatorite käitumismunustriga ja äh, rahvusvahelisi reegleid e eiratakse. president Duterte äh, kommentaarid, et teised riigid käituvad samamoodi, on iseäranis äh, ebasobiv surmanuhtluse sisseviimise plaan uimastikuritegude tõttu samuti seab kahtluse alla valitud suuna selles riigis ning illustreerib suurepäraselt Duterte väiteid, et ta jätkab oma tegevust kuni oma presidendi ametiaja lõpuni kahe tuhande kahekümne teisel aastal. inimõigused Filipi, Filipiinidel Duterte valitsemise ajal kipuvad liikuma ainult ebasoodsas suunas, aitäh. suur tänu, härra Tänok ja järgmisena saab sõna härra Paet, palun suur tänu, lugupeetud äh, president Duterte uimastisõjas on hukkunud kaksteist tuhat inimest hinnanguliselt, sealhulgas ka naised ja lapsed. lisaks äh, hukkamistele ja inimõiguste rikkumistele kiusatakse taga inimõiguste kaitsjaid, äh, Duterte tegevuse kritiseerijaid, põlisrahvaid ja teisigi samuti käitub Duterte vastuvõetamatult äh, oma kommentaaridega vägivalda üles kuts-, vägivallale üles kutsudes ning äh, rahvusvahelist humanitaarõigust eirates. ähvardused, tagakiusamine, vägivald tuleb lõpetada. on äärmiselt pettumust tekitav, et Filipiinid on otsustanud äh, rahvusvahelisest kriminaalkohtust tagasi astuda. selle sammu põhjused on ilmselged, tahetakse aruandluskohustusest kõrvale hiilida seoses toime pandud kuritegudega rahvusvahelise kriminaalkohtu algatus uurida inimsusevastase kuritegevusi äh, Filipiinidel on äh, väga teretulnud, see on hädavajalik ja kõik need, kes vastutavad nende häbiväärsete kuritegevuste, kuritegude eest, tuleb kohtu ette tuua, aitäh! suur tänu, härra Paet, järgmisena saab sõna proua Lohpiiler. aitäh, president! Filipiini president nõuab oma politseilt, et ta tugevamalt ründaks inimõiguste eest võitlevaid organisatsioone näitab äh, väga hästi, kuidas olukord on halvenenud. ametlikult on umbes kuussada inimest nimekirjas, keda peetakse terroristiks. selles nimekirjas on inimõiguste eest võitlejad, näiteks äh, Victoria Tauli korpus, ÜRO eriraportöör, kes võitleb põlisrahvaste õiguste eest. väga paljud inimesed selles nimekirjas kardavad, et neid lihtsalt kohtuväliselt hukatakse meil on hea meel, et rahvusvahelise karistus äh, äh,, rahvusvahelise kriminaalkohtu peaprokurör on alustanud uuringuid selleks, et teada saada, kas Duterte uimastisõda võiks ka pidada äh, Äh, sõja, inimsusevastaseks sõjaks. Euroopa Liit peab äh, avaldama surveks selleks, et seda õudset poliitikat muudetakse ja selles raames on äh, väga õudne kuulda, et tulevikus soovitakse loobuda e-, erinevates lepingutes Filipiinidega inimõiguste klauslist, see oleks katastroof, nii et tõesti palun, proua Malmström, arvestage sellega. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Urban Krespa, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. oma nõndanimetatud uimastisõjaga Filipiinides on Duterte hukanud üle kaheteistkümne tuhande inimese. ettekäändeks on äh, terrorismivastane sõda. nüüd soovitakse äh, kriminaliseerida ning rünnata kõiki vägival-, kõiki valitsuse vastaseid ning äh, Filipiinidel äh, on ka kõige rohkem hukatud äh, keskkonnaaktiviste kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Mindandus hukati ähm, neid kümnete kaupa, kogu piirkond on militariseerumas ning üllatus-üllatus, hargmaiseid ettevõtteid samas kaitstakse. see tähendab seda, et äh, toimub relvakaubandus äh, ja äh, õõnestatakse tegelikult üldiste tariifsete soodustuste kava eelistusi ja tingimusi. me tahame Filipiinide rahvaga solidaarsed olla, iseäranis Mindando rahvaga E suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel äh, kõigepealt Rahvapartei fraktsioon, härra Kelly. siit olukord äh, Filipiinidel on äärmiselt murettekitav, äh, Filipiinidel ja Euroopa Liidul on pikaajalised suhted, diplomaatilised, kultuurilised, majanduslikud suhted ning minu koduriigi Iirimaa ja Filipiinide vahel on pikad, pikaajalised suhted, väga paljud Iiri kodanikud on käinud koolitamas Filipiine, me peame toetama Filipiinide valitsust stabiilsuse taastamisel ning õigusriigi austamisel partnerlus ning koostöölepingu kaudu on mõlemad osapooled kinnitanud, et nad on pühendunud heale valitsustavale, ma-, majandus- ja sotsiaalarengule, õigusriigi põhimõttele ning rahule ja stabiilsusele selles piirkonnas. mul on muret, murettekitav on Rooma statuudis taga tagasiastumise äh, plaan, samuti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, äh, ridadest väljaastumise plaan, see muudab olukorra veelgi murettekitavamaks ja ma loodan, et Filipiinide valitsus kaalub oma otsuste tagasipööramist. suur tänu! suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Assis, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, Filipiinide olukord on täiesti väljakannatamatu äh, ning muutub iga päevaga üha hullemaks. sealne valitsus on kasutanud igasuguseid meetmeid selleks, et kodanikuühiskonda maha suruda. üks valitsuse kasutatavaid strateegiaid on vabaühenduste ning inimõiguste kaitsjate kriminaliseerimine äh, seda tahetakse teha õigusloome kaudu, äh, milles terrorismi on väga paindlikult määratletud inimõiguste eriraportöör äh, proua äh, Victoria Tauli-Korputsi on pandud terroristide nimekirja ja see on loomulikult ohuks kõnealusele äh, prouale ja proua Victoria Tauli-Korputsi on äh, teinud avalikke avaldusi, mõistes hukka Duterte poliitikat iseäranis äh, põlisrahvaste äh, hukkamist ning tagakiusamist ning ümberasustamist. nelikümmend üks keskkonnaaktivisti hukati eelmisel aastal Filipiinidel, see on äärmiselt murettekitav ning Euroopa Liit peab oma sõna selles osas sekka ütlema. suur tänu! NF fraktsiooni nimel saab sõna äh, härra Schaffhauser. kallid kolleegid, kes vastutab selle olukorra eest? Need, kes selle on tekitanud või need, kes üritavad seda parandada? ja meie juures on ka samamoodi, meie äh, võtame vastu rändajaid äh, tuhandete äh, miljonite kaupa juba nendesse piirkondadesse, mis on juba muutunud isegi haavatavateks piirkondadeks, kus valitseb vaesus ja äh, sellega kaasnevad äh, kurjateod. kui on olnud raksistlik lähenemine, korruptsioonide, äh, korruptsioon, nüüd on Filipiinid, mida ma tundsin hästi, äh, muutunud toksikomaanide ja toksikomaania riigiks. kakssada tuhat inimest tegelevad organiseeritud kuritegevusega ja, ja president üritab rahvast päästa, õigusriigi põhimõtet taastada Äh, ja kaheksakümmend protsenti rahvast toetab teda. metoodika on šokeeriv, aga äh, see ei ole šokeerivam kui see, äh, kuidas pommitatakse Iraagis, Liibüas, kuidas Skripalil ja, ja kuidas toimub, mis toimub Skripali ja, ja Venemaa ja keemiarelvade kasutamisega rahvusvaheliselt, rahvusvahelise õiguse vastaselt. suur aitäh ja nüüd palun proua Saraja Post suur aitäh! see on huvitav. aga ma usun, et me peaksime siiski keskenduma Filipiinide resolutsioonile, ma tean, et on ka muud maailmast olemas, aga inimõiguste olukord Filipiinidel on äärmiselt murettekitav ja on olnud seda juba mõnda aega. me oleme tõsiselt mures. opositsiooniliidri äh, arreteerimise pärast ning samuti on šokeeriv, et inimõiguste kaitsjad ning rahvajuhid ning isegi ametnikud, ka omaenda valitsuse ametnikud on äh, valitsuse sihtmärgiks. ma tõsiselt mõistan hukka presidendi äh, agressiivsed sõnavõtud naiste aadressil tema võitlus narkootikumide vastu on nüüd muutunud ka sõjaks naiste vastu. ma usun, et me ei saa enam kauem oodata. see on meie kohustus, me peame selgeid samme astuma, isegi kui see tähendab, et me peame GSP pluss privileegide ümber vaatama. suur aitäh teile ja nüüd vaba mikrofon härra, härra Strojevski esimesena, palun. alustuseks tahaksin ma vastata sellele avaldusele, mis siin tehti. nimelt, et õigusriiki on võimalik kehtestada äh, õigusi rikkudes, ei, see ei ole õige tee, see on lihtsalt õigustus kuritegude sooritamiseks. teiseks, resolutsioonide puhul tegeleme tihti riikidega, mis on meist kaugel, nagu Filipiinid täna. aga ma tahaksin teada, mis me edasi teeme sellega, kõigi nende resolutsioonidega. ma muidugi ei väida, et me ei peaks selliseid küsimusi siin arutama, aga ma tahaksin ikkagi näha, mis nende resolutsioonide tagajärjed on, mitte ainult äh, sõnu ei taha ma, vaid ka praktilisi lahendusi siin on küsimus äh, ka proua volinikule. mil määral need resolutsioonid ikkagi abiks on? suur aitäh, härra Tõnano! jah, aitäh! tõepoolest, hoolimata rahvusvahelise üldsuse pöördumistest ning äh, võitlusest narkootikumide vastu Rodrigo Duterte äh, president on endiselt oma õiguse juures, lisaks sellele ta näitab üles ähm, vaenulikkust äh, rahvusvahelise üldsuse suhtes ning keeldub igasugustest äh, demokraatlikest sammudest, ei võitle surmanutuse vastu, rõhub vähemusi, rõhub kodanikuühiskonda, ründab naisi ja kujutage ette, ta on isegi nõudnud nende mõrvamist või vägistamist, see on täiesti vastuvõetamatu, see on ka põhjuseks, miks me peame tugevalt nõudma selliste üleminekute lõppu ning meelde tuletama Filipiinide võimudel seda, äh, milles nad, mis lubadusi nad on andnud rahvusvahelisele üldsusele. ÜRO inimõiguste äh, äh, voliniku mandaat on üks võimalusi, kuid samuti võiksime võtta teisigi sanktsioone, majandusliku laadi sanktsioone suur aitäh teile, härra Marias. suur aitäh, võitlus narkootikumidega kaubitsejate vastu peab käima vastavalt õigusriigi korrale, muidugi on vaja konkreetseid sanktsioone, kuid samas ei tohi juhtuda, et vabastatakse narkokaubitsejad, kes süüdi mõisteti ja seda ei tohi juhtuda mitte ühelgi tingimusel Filipiinidel võitlus äh, narkokaubitsejate vastu on muutunud relvajõudude operatsiooniks, üle kahekümne tuhande hukkunu on ning äh, tapmisi toimub kohtuväliselt. Filipiinide president kasutab ära seda võimalust, seda sõda äh, narkokaubitsejate vastu selleks, et rünnata oma oponente, ja sellest tulenevalt on tekkinud äh, vägagi äärmuslik olukord Filipiinidel, naistevastane vägivald äh, säbib ning äh, ka surmanuhtlus on kehtiv. me peame võtma sanktsioone ning eelisesüsteemid kaotama, mis võimaldavad sisse tuua Euroopa Liitu maksuvabalt tooteid. suur aitäh, härra Korrao, palun suur aitäh! Äh, terrorismi, äh, terroriõhustik, äh, mis Filipiinidel on, on täiesti vastuvõetamatu, me ei saa sellega nõustuda. võitlus narkootikumide vastu on viinud selleni, et president on põhjustanud väga paljude inimeste surma, väga palju ohvreid on olnud ning seda ilma igasuguste põhjendusteta suveräänse riigi president, kes põhjustab äh, selliseid äh, repressioone võitlusega äh, narkootikumide vastu ning samuti naiste vastavast vägivalda, me ei saa seda eirata. võitlus narkootikumide vastu ning organiseeritud kuritegevuse vastu võitlus on sellised asjad, millega saame nõustuda, kuid me ei saa nõustuda meetoditega Filipiinidel toimub väga palju kohtupolitseid ja tapmisi, seda viivad läbi mm, politseinikud, me näeme, et tihtilugu ladu, satuvad ohvriteks just Manila kõige vaesema elanikkonna esindajad. me peame avaldama võimalikult palju äh, survet presidendile selleks, et ta lõpetaks taolised õigussüsteemi välised tapmised äh, ning äh, jätkaks konkreetses raamistikus terrorismivastast võitlust. härra Sogor, palun a fülöp szigeteken tapasztalható drogellenes háború számos kérdést vet narkovastane sõda Filipiinidel tõstatab terve rea küsimusi, mille on osutanud inimõiguste organisatsioonid. ma rõhutaksin kahte tähtsamat aspekti. riigi monopol jõu kasutamisel, seda saab riik kasutada äh, riigi ja korrakaitsjate poolt teatud tingimustel kuid me kuuleme nüüd, et seda tehakse täiesti ähm, riigiväliste rühmituste poolt ja see on väga ohtlik protsess, mis võib äh, kontrolli alt väljuda. kodaniku, kodanikel puudub õigus turvalisusele, mille peaks tegelikult tagama politsei. probleemiks ongi turvalisuse puudus ja kui igaüks võib otsustada ilma kohtuotsuseta, kes on süüdi ja keda tuleks isegi hukata, siis oleme tagasi eelajaloolise barbaarsuse juures, kus puudusid igasugused eeskirjad. Filipiinidel tundub see olevat valitsuse poliitikaks saanud. suur tänu. nüüd Fabio Castaldo. suur aitäh, lugupeetud esimees me oleme saanud vägagi häirivaid Äh, uudiseid Filipiinidest, president äh, oma kõnes eelmisel nädalal äh, andis juhendeid politseile, eirates täielikult inimõigusi ning kehtestades politseivõimu. üle kümne tuhande hukkunu ja me näeme, et lihtsalt õigustatakse sellega, et on vastu pandud arreteerimistele me näeme, et õigussüsteemi on kogu aeg eiratud ning see on nendega kaasa toonud tuhandeid süütuid ohvreid sellise vägivalla vastu võitlemiseks on jäänud äh, väga äh, väheseid, kes on suutnud äh, pea püsti jääda mitte ühtegi äh, süüdistust ei ole tihtilugu esitatud. täna me peame häält tõstma ning nõudma, et valitsus äh, äh, vangistatud senaatori koheselt vabastaks ning mm, me peame samuti pöörduma Rahvusvaheline Kriminaalkohtu poole. me peame võimalikult palju survet avaldama selleks, et Filipiinid peaksid kinnima rahvusvahelisest kohustustest ning et lõpetatakse selline oma suvapõhine terrorismivastane võitlus. sellega on vaba mikrofon lõppenud, suur tänu. ja sõna saab äh, volinik Malmström. suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. Euroopa Liit on väljendanud tõsist muret inimõiguste rikkumiste üle Filipiinidel ja seda korduvalt nii kahepoolsetel kohtumistel, poliitilisel tasandil valitsusega kohtudes kui erinevates avaldustes tõstatatud küsimused on samad, millest teiegi olete rääkinud, hukkunute suur arv, mis on seotud äh, uimastisõjaga, äh, karistamatuse õhkkond, lahkumine rahvusvahelisest kriminaalkohtust, võimalik äh, surmanuhtluse taaskehtestamine ning kriminaalvastutuse vanuse viimine üheksale eluaastale ning üldine inimõiguste olukord, millest on räägitud senaator De Lima arreteerimine ning sõnavabaduse, arvamusvabaduse ohtu seadmine ning samuti institutsioonide sõltumatus kaasa arvatud äh, äh, ülemkohtuniku vastu algatatud tagandamismenetlus, sellest oleme rääkinud korduvates avaldustes Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa inimõiguste nõukogus, kõrge esindaja, esindaja on sellest rääkinud ning samuti oleme väga põhjalikult sellega tegelenud GS pluss järelevalve raportis, millest arutasin, mida, millest teiegagi rääkisime sel aastal. olen kohtunud korduvalt äh, valitsuse esindajatega ning olen tõstatanud neid muresid. jälgime tähelepanelikult arenguid, eriti nüüd, arvestades kahekümne esimese veebruari petitsiooni Justiitsministeeriumilt, kus on üle kuuesaja isiku nimed väidetavalt on nad Kommunistliku partei liikmed. selles on muuhulgas ÜRO eriraportöör, kes tegeleb põliselanikega, me teame, et selliseid eriesindajaid esi-, kaitsevad eriprotokollid, kuivõrd tegemist on ÜRO esindajatega. Euroopa Liit ootab Filipiinide valitsuselt oma kohustuste täitmist selles valdkonnas, täites siseriiklikke ja rahvusvahelisi õigusi, arvestades õigusriigi ja inimõiguste põhimõtteid ja tagades nende inimese füüsilise turvalisuse. õiglane, õigus õigesele protsessile, kohtu sõltumatus ja õigus õhtlasele kohtumõistmisel on nende heas. Filipiinidel ei ole lubatud sissepääsu Giacomo Filipetile ta pandi musta nimekirja sellepärast, et väidetavalt tegeles ta äh, illegaalse poliitilise tegevusega, samas me teame, et teda kutsuti ametlikult selleks, et osaleda Akbajani äh, opositsioonipartei kongressil, see on esindatud nii senatis kui esindajate kojas. tõstatasime selle küsimuse otsekoheselt valitsusega, kuna see on esimene juhtum, kus Euroopa Liidu kodanik riigist välja saadetakse poliitilistel põhjustel praeguse valitsuse ajal inimõiguste rikkumised, kaasa arvatud kohtuvälised tapmised, karistamatus, see on olnud pikaajaline probleem Filipiinidel. ja seda on rõhutatud ka GSP pluss raportis. me oleme veendunud, et nii Filipiinid kui Euroopa Liit võidavad konstruktiivsest hõlmatusest, partnerluse koostööleping jõustus esimesel märtsil käesoleval aastal ning selles on ette nähtud, et luuakse struktureeritud inimõiguste dialoog osapoolte vahel mis saab olema oluliseks foorumiks selleks, et tegeleda kõigi inimõiguste küsimustega. GSB Plussi kohustuste teemat tõstatasid ka paljud teie seast ja arutasime seda ka jaanuaris täiskogul, kus rõhutasime, et tõepoolest on mitmeid valdkondi, kus Filipiinid on teinud äh, edusamme, äh, sooline võrdõiguslikkus, tervishoid, sotsiaalmajanduslikud õigused, töö, õigused, korruptsioonivastane võitlus, keskkonnakaitse, kuid ja ka seda öeldi väga selgelt raportis, kohtuvälised hukkamised, eriti võitluses uimastitega, karistamatus ja võimalik surmanuhtluse taaskehtestamine, seda kõike mainiti samuti. me sõnastasime ka soovitused Filipiini valits-, Filipiinide valitsusele ja ning ka isiklikult olen edastanud ministrile, et nad peavad tegema rohkem selleks, et äh, tegeleda kõigi nende küsimustega. jälgime olukorda põhjal, tähelepanelikult ja käesoleval aastal GSP, GSP järelevalvemissioon keskendub loomulikult äh, uimastisõjale ning hindame viimaseid arenguid, enne kui otsustame järgmiste sammude üle. nii et võite arvestada Euroopa Komisjoniga ja välisteenistusega selleks, et jätkuvalt tõstatataks neid küsimusi suhetes Filipiinide valitsusega selgel ja konstruktiivsel moel. suur tänu! suur tänu, proua volinik! olen saanud kuus resolutsiooni projekti Rahvaparteilt, Sotsiaaldemokraatidelt, ECR-ilt, ALDE-lt, Rohelistelt ning ka kuuelt. sellega on arutelu lõppenud.